Äh, protokoll on meil juba olemas ja kui midagi, kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis võtame selle vastu ning äh, järgmine päevakorrapunkt on soovitus teisele lugemisele härra Sikirski, see puudutab toiduainete jaotamist liidus enim puudust kannatatavat, kannatavatele isikutele. nüüd sõna on härra Sikirskil, neli minutit, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. toiduainete jaotamine liidus enim puudust kannatavatele isikutele on väga pika traditsiooniga. see al-, sai alguse tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal, kui nõukogu otsustas Euroopa Liidu liikmesriikidele kättesaadavaks teha toiduaineid, selleks, et abistada kõige enim puudust kannatavaid isikuid. järgnevatel aastatel, kui toiduvarud vähenesid, oli võimalik neid soetada turult. põllumajanduspoliitika on arenenud ning sekkumisvarusid oli üha vähem ja vähem, seepärast pidime me sõltuma turul ostetavatest toodetest. Neid oste on läbi vaadanud ka kohus, kes on otsustanud, et see on õigusliku alusega vastuolus ning et programmi peaks piirama eh, vaid eh, nende toiduainetega, mis tulevad eh, sekkumisvarudest. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oleks meil vaid sada miljonit eurot, mitte viissada miljonit eurot selle programmi tarbeks. seepärast pidi parlament midagi ette võtma ning eelmise aasta seitsmendal juulil pöörduti nõukogu ja komisjoni poole selleks, et leida lahendus järgnevaks kaheks aastaks, et raha nii drastiliselt mitte vähendada komisjoni esialgne ettepanek ning parlamendi seisukoht ei ole olnud nõukogule vastuvõetavad. komisjon otsustas välja töötada teise programmi ning siduda seda sotsiaalpoliitikaga, kuid taaskord nõukogu oli sellise seisukoha vastu. alles Poola eesistumise ajal oli võimalik äh, Äh, selle projektiga edasi tegeleda ning protsessi kiirendada. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris oli Trilo kohtumine ning parlament ja komisjon võtsid äh, vastu nõukogu ettepaneku. meie komisjon oli trialoogi tulemustega nõus, äh, nõustus sellega Strasbourgi istungjärgu ajal ka nõukogu erikomisjon äh, kinnitas seda eelnõud ning nõukogu on kõike kinnitanud äh, juba siis jaanuaris. kahekümne kuuendal jaanuaril väljendas äh, parlament oma nõusolekut nõukogu poolt välja töötatule ning me olime nõus seda täiskogu istungjärgul arutama see puudutab programmi käesoleval ja tulevasel aastal viiesaja miljoni euro mahus. Äh, selle säilitamine on oluline, tegemist on üsnagi suure summaga. õiguslik alus on ühise põllumajanduspoliitika raames ning meie muudatusettepanekud on olnud vastuvõetavad. see tähendab, et Euroopa Liidu toiduained peab esi, eelkõige kasutama. ning äh, lepiti kokku ka kaasrahastamises ning samuti on kirjas äh, kohustus toiduainete jaotuspunktide kohta ning selle kohta, et toiduained peavad olema Euroopa Liidu päritolu. daamid ja härrad, see programm puudutab vaeste ja kodutute aitamist eelkõige seda keerulistes äh, oludes, äh, nagu me praegu oleme ning just talvisel ajal. ning see puudutab ka vaesemaid äh, riike, kus on just suurim vajadus selle järele. kaheksateist miljonit inimest Euroopa Liidus saavad kasu sellest programmist, kodutud, eakad, kuid samas ka üksikvanemad peale Euroopa Liidu laienemist on ähm, puudust kannatavate isikute arv suurenenud, kümme miljonit inimest elab allpool vaesuspiiri ning nelikümmend miljonit on ohus äh, sellest piirist allapoole jääda. mitmed organisatsioonid on seotud sellega, et neile abi pakkuda kuid solidaarsus on just see, mis peaks meid äh, tegutsema sundima. me peaksime tegema kõik, mis võimalik, selleks, et valmistada ette õiguslik alus kahe tuhande neljandaks, kahe tuhande, kuni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. suur tänu, härra Sikerski, nüüd komisjoni nimel äh, volinik Tšiolus, palun. suur tänu, juhataja mul on väga hea meel, et me saavutasime äh, nõusoleku kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi tarbeks. meil on selja taga kolm aastat äh, pinevaid läbirääkimisi, nagu raportöör ütles, ja nüüd me oleme jõudnud kokkuleppele selleks, et pakkuda uus õiguslik alus sellele järgnevale ajaperioodile, mis äh, jäid kohtu otsuse alt välja. ma ei pea siinkohal rõhutama, et Euroopa Liit on viimaste aastakümnete raskemas rahalises olukorras, samas aga puudust kannatavate arv on suurenemas, meil on vastutus, me peame reageerima nende inimeste vajadustele, kes kannatavad kõige enam puudust. sooviksin tänada Euroopa Parlamenti eriti just parlamendiliikmed on olnud väga tihedalt seotud äh, selle tööga ja just tänu teie tugevale toele on meil olnud võimalik saada vajalik tugi sellele keerulisele dokumendile. Teie nõudlikkus ja järjepidevus on olnud väga olulised, sooviksin kasutada seda võimalust ning tänada liikmesriike kes on üles näidanud suurepärast Euroopa Liidu solidaarsust selleks, et leida poliitiline lahendus. komisjon toota, toetas äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusi, me toetame nõukogu äh, seisukohta selleks, et me saaksime tagada programmi jätkumise kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. me tegime väga palju selleks, et kõik see võimalikuks osutuks juba kahe tuhande kaheksanda aastal tegime me mitmeid ettepanekuid ähm, dokumenti selleks, et vastata teatud liikmesriikide oolu, ootustele ning ähm, toime tulla teatud eesmärkidega. nüüd, kui meil on kvalifitseeritud häälteenamus selle programmi jätkmi-, jätkamiseks ähm, üleminekuperioodil kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, meil on olemas poliitiline tugi ning meil on ka õiguslik alus selleks, et jätkata kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist aasta vältel äh, ÜPP all ja mingisuguseid katkestusi ei tohiks tulla. kui määrus on vastu võetud, siis teevad meie teenistused kõik selleks, et tagada vajalikud vahendid kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta plaanide täitmiseks, suur tänu! suur tänu, härra volinik! nüüd lähme edasi fraktsioonide nimel sõnasoovide, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Lõbe, proua Lõbe. aitäh! on saavutatud kokkulepe, selline, mille kohta meie oma arvamust avaldame homme. minu eh, mulje sellest eh, on huvitav esiteks ma olen rahul, teiseks ma küsin enda käest küsimusi, kolmandaks ma olen veidi mures. rahul olen ma sellepärast, et ma näen, et äh, paljud eurooplased äh, sel aastal ja järgmisel aastal saavad süüa tänu Euroopa toidu abiprogrammidele. meie kaaskodanikud ei oleks meid mõistnud, kui me poleks teinud midagi selleks, et vabastada need rahad, mis on niivõrd vajalikud, kuigi me hiljuti saime teada, et Äh, meie kirstus on veel kaheksakümmend miljonit eurot, mis on täiesti kasutamata. küsin enda käest äh, küsimusi selle programmi tuleviku kohta aastast kaks tuhat neliteist, kuidas me saame lihtsalt äh, loobuda igasugusest abist kolmeteistkümnele miljonile eurooplasele, kes seda vajavad. on olemas vastused ja me teame ka, mis need on. niisiis äh, nõuame, et nõukogu täidaks oma kohustused, et sellest fondist saaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus püsiv programm. kui me seda ei tee, siis meil tekib äh, kole bumerangefekt, mis on traagiline. leppigem kompromissiga, aga kõik koos kinnitame siiski üle, et me toetame seda programmi. aitäh, proua Le Brun! nüüd äh, sotsialistide demokraatide nimel härra Kapulas Santos üheks minutiks. aitäh, juhataja. tahaksin toetada oma kolleegi härra Sikerski soovitust äh, ning tervitan äh, ka seda, et siin on volinik Tšolos, tänan teda selle eest, et ta on olnud väga järjekindel ja põikpäine, et me oleme saanud tagada selle abi hädas olevatele inimestele Euroopas kodanikud ei saaks ju aru, kui meie Euroopa solidaarsus lõpeks hetkel, kui see on kõige vajalikum äh, selle majanduskriisi käigus, millega see Euroopa on juba aastaid vaevelnud. nii et hoolimata sellest, et liikmesriigid on olnud vastumeelsed, leian mina, et kindlasti on võimalik äh, säilitada selline toetus ja abi äh, sobivas eelarve peatükis, see ei ole oluline aga oluline on see, et abi antaks ka tulevikus, niikaua kui Euroopas vaesus eksisteerib. loodetavasti äh, mitte aga väga pikalt, sest et see tähendaks, et me oleme suutnud vaesuse oma kontinendil kaotada. aitäh, härra Kapulas. nüüd liberaalide nimel kaheks minutiks proua Gulag. suur aitäh, härra juhataja, tere pärastlõunat, volinik ning suur aitäh teile toetuse eest me oleme saavutanud selle tulemuse, mis on hea märk selles osas, mida institutsioonid võivad saavutada, kui nad teevad koostööd, loodetavasti see jätkub. mul on kaks kommentaari. esiteks, ja seda äh, selle töörühma nimel, kes võitleb äh, ekstreemse vaesusega, mille juht ma olen, on üks asi, mida me ei saa siin ignoreerida, see puudutab subsidiaarsust, äh, ja kes on seda, kes vastutab mille eest, millisel otsuse tegemise tasandil. on kolleege, kellel on lähimuspõhimõtte osas väga ranged seisukohad, rangemad kui minul, võib isegi öelda, et liikmesriigid peavad olema need, kes aitavad äh, hädasolevaid inimesi kohalikul tasandil, aga minu arvates oleks suur viga, kui Euroopa äh, muutuks selliseks peksupoisiks, äh, kus Brüsseli tasandil inimesed kärpeid teevad ja rahast tegelikult jäävad ilma inimesed kohalikul tasandil. ehk siis ma tahaksin meenutada, härra volinik, et me peame siin kaitsma Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärke, ülemkogus äh, see kuidagi unustati, nüüd ei ole enam märgitud ära seda, et peab võitlema vaesusega. ja mis puudutab kalanduspoliitikat, siis ühtset põllumajanduspoliitikat, siis ma arvan, et vaesusküsimus tuleb äh, ka läbi selle prisma vaadata. täna siin ei taha ma mingit seisukohta selles kohas võtta, aga äh, puudust kannatavate inimeste aitamise juures on ka sotsiaalne aspekt ja mis puudutab ühtset põllumajanduspoliitikat, siis me peame uurima, millist tüüpi toitu see meile annab, mis hinnaga ja kuidas siin tegutseda selleks, et puudust kannatavaid inimesi aidata. kas me peaksime liikuma heategevuse suunas või me peaksime saavutama siiski põllumajanduspoliitika, mis tagab toidu kõikidele inimestele, sest et see oli minu arust algne mõte ühtse põllumajanduspoliitika taga. ma loodan, et komisjon mõtleb selle üle äh, tõsisemalt ja tuleb välja meetmetega, mis aitaks kõiki. aitäh, Ragula! ja nüüd äh, roheliste nimel pooleteiseks minutiks äh, härra Häusling. <clears throat> tänan ma sooviksin ka tänada kõiki, kes töötasid kompromissi kallal, mis osutus edukaks. on selge, et meil on vaja osutada toiduabi, eriti just praegusel ajal, kus peaaegu üheksateist miljonit inimest sõltub sellest abist. Euroopa peab olema solidaarne nende inimestega tuleb mõelda kaugemale kui need kaks aastat. me peaksime hakkama välja töötama programmi ajaks peale aastat kaks tuhat kolmteist, et selleks ajaks ei ole vaesus kuskile kadunud ja me ei saa öelda, et äh, programmidega siis ka on kõik läbi. oluline on äh, teha lahti nii ülejääkide ladude uksed kui ka teha koostööd põllumajandustootjatega, tagamaks, et me abistame neid, kes vaesuses elavad. ainult koostöös põllumajandustootjatega ja abisaajatega saavutame me edu. väga oluline on, et selline Euroopa tasandi abi jätkuks ka tulevikus. tervitame, et äh, riigid nagu Saksamaa loobusid blokeerimisest ja loodame, et nad töötavad hiljem ka tulevikukontseptsiooni kallal yes,. tänan, härra Häusling ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra Nicholson, palun. suur tänu, osalen hea meelega nendes aruteludes ja õnnitlen härra Sikerskit raporti puhul, aga pean ütlema, et minu arvates see raport vaatab minevikku, mitte tulevikku. siin me pöördume tagasi aega, kus meil olid äh, piimajõed ja võimäed, aga see aeg, äh, härra juhataja, on õnneks läbi. praegu me räägime sotsiaalpoliitikast ja mitte põllumajanduspoliitikast minu meelest. ma kindlasti olen solidaarne vaeste ja inimestega, aga see küsimus tuleb lahendada teisiti siiski. toiduainete jagamine on väga kallis ja nagu ma ütlesin, siis äh, tuleb leida mingi teine viis, kuidas seda teha ja volinik peab vaatama tulevikku. paljudes äh, riikides on äh, probleemid halva ilmaga, liigse lumega ja nii edasi, kõikidel on vaja abi, aga see toiduainete jaotamine ei ole õige viis. tänan, härra Nicholson ja nüüd äh, QN Gelendi nimel härra Omansi poolteist minutit. härra juhataja, homme hääletame me selle üle, et me kaotame ära abiprogrammi puudust kannatavatele isikutele pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja on häbiväärne, et ei ole mõeldud, mis saab edasi. on häbiväärne, et tekkis blokeeriv vähemus, mille keskmes oli äh, Saksamaa ja et see blokeeriv vähendus äh, keelas siis abi andmist nendele, kes seda vajavad ja nüüd äh, näeme, mida on endaga kaasa toonud Euroopa Liidu areng vaesed ohverdatakse ultraliberaalsuse altaril. praegu Euroopa Liit aitab kaasa sellele, et vaesemad muutuvad veelgi vaesemaks ja samas kui miljardeid eraldatakse pankadele. õiglus on täiesti pea peale pööratud. me peaksime vähemalt minimaalsetki puudust kannatavate isikute jaoks tegema Saksamaa pöördus Euroopa Kohtu poole selles küsimuses ja inimesed, kes seda teevad, on kaotanud täielikult kontakti reaalsusega, meie fraktsioon absoluutselt neid ei mõista ja niimoodi äh, süveneb veelgi rohkem lõhe Euroopa Liidu erinevate rahvaste vahel. suur tänu, härra Omarji, nüüd EFD fraktsiooni nimel üheks minutiks härra Agnew tänan. nüüd meil on äh, programm, mis vähendab äh, sekkumishindu, äh, aga komisjon on siiski edasi liikunud, ka illegaalselt kasutatakse ebakorrapärast õiguslikku alust ja see raport viitab sellele, et inimestel ei ole piisavalt toitu, aga tegelikult üritatakse siin äh, ÜPP meetmeid äh, rakendada ja volinik äh, ei pane küll mind äh, kaasa tundma Prantsusmaa talunikele, Pariisi ümbrus on tõesti vägagi põllumajanduslik maa, aga tulevikus nad peavad tootma vähem, seitse protsenti maast tuleb põllumajandustootmisest välja võtta, eraldada nii-öelda loodusmaaks ja IPCC palju, pakub välja, et on globaalne soojenemine, mis paar protsenti äh, paarikümneks aasta pärast, samas äh, viimase paarikümne aasta jooksul ei ole seda soojumist täheldatud, äh, minu piirkonnas on just kõige külmemad ajad, me peaksime igal juhul jääma terve mõistuse juurde härra Agnew. võib-olla sõna stupid ehk äh, loll ei sobi kokku äh, parlamentaarse viisakusega. ja nüüd üheks minutiks äh, saab sõna härra Stojanov. juhataja, kõigepealt ma sooviksin õnnitleda Euroopa Komisjoni. neli kuud pärast viimast kuulamist on lahendatud probleem, mis on olnud äh, ummikseisus komis-, nõukogus juba aastaid. komisjoni ettepanek on äh, kooskõlas äh, resolutsiooniga, mille meie vastu võtsime, aga praegu ei ole aeg loorberitele puhkama jääda, vaid tuleb äh, edasi tegutseda. kompromiss äh, hõlmab nüüd kahte aastat. aga me peaksime kohe homme alustama töid äh, järgmise programmiperioodi ettevalmistamiseks ja tahaksin teile siinkohal meenutada, et Bulgaaria on ainuke riik, mis ei ole veel äh, osa sellest programmist me maksame, aga me ei saa mitte midagi, nii et palun astuge sammud, et kõik Euroopa Liidu riigid saaksid osaleda selles programmis. suur tänu, härra Stojanov. nüüd lähme edasi, eh, kaks minutit, proua Herans. suur tänu, juhataja lisaks kaheksasajale miljonile inimesele, kellest me räägime, kaheksakümnele miljonile inimesele on miljoneid, kes ei saa piisavalt äh, lihavalku, nad ei söö liha kaks korda nädalas, me peame aitama ka neid, kellel on, äh, kellel ei ole juurdepääsu sellele valgule majanduskriis ei ole kuidagi äh, muutunud ning ajad ei ole paremaks läinud, me ei saa siinkohal kärpeid teha toiduabi arvelt. parlamendi ettepanek laiendab toiduabi vastavalt parlamendi poolt paika pandud tingimustele. samas aga oleme justkui järele andnud sellele, et nõukogu ja mitmed liikmesriigid ähm, seadsid oma reservatsioone sellele seadusandlusele. me peame taas ellu äratama selle toiduabi äh, edaspidiseks ja ka peale kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ning me, komisjon ei tohiks kuidagi loobumisvõitu anda sellises olulises külim-, küsimuses. me ei tohi lasta olukorral jääda selliseks, nagu ta on, me peaksime kasutama järgmise äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise selleks, et äh, sellest kasu saada. me peame saavutama kokkuleppe institutsioonide vahel selleks, et toiduabi vaesematena ka peale seda kuupäeva jõuab tänu Euroopa toiduabile on toidupangad saanud teha fantastilist tööd, nad ei oleks saanud äh, seda ka teha, kui me oleksime kuulanud teatud egoistlikke valitsusi nõukogus. tänu sellele miinimumpingutusele oleme suutnud tagada selle, et ÜPP-l on veidigi parem maine, suur tänu! aitäh, proua Herrans! nüüd härra Sarbu, palun! suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada kõiki, kes on teinud jõupingutusi selleks, et saavutada selle programmi valdkonnas kompromiss. vaesus laieneb Euroopa Liidus ning miljonid inimesed ei saa sooja toitu iga päev. kaheksakümmend miljonit kodanikku on toiduabist ka-, kasu saanud selle programmi raames, mis puudutab aga kärpeid selle rahastamisel, siis tuleneb see riiklikest eh, eelarvetest. meil on aga vaja neid programme jätkata, meil on vaja vahendeid ÜPP-st ka peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ja pean mainima, et ma olen väga mures Saksamaa ja Prantsusmaa väidete tõttu, mis puudutavad selle programmi lõpetamist juurdepääs toidule on üks põhiõigus ja seda eriti rasketes majandus- ja rahandusolukorras on meil kohustus austada meie vaesemaid kodanikke, seepärast peame me aitama neid, kes ise ennast aidata ei saa ja tänu sellele Euroopa Liit peab näitama, et solidaarsus ei ole mitte paberil olev põhimõte, suur tänu! aitäh, proua Sarbu, nüüd poolteist minutit, härra Laion suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. nagu teised on juba arutelu käigus öelnud, siis see programm, programmile pandi alus siis, kui meil olid pudrumäed ja piimajõed. meie peame arvestama muutuvaid tingimusi ning tunnistama seda, et see äh, programm jääb sotsiaalpoliitika, poliitika valdkonna, mitte põllumajanduspoliitika valdkonda ning äh, kaks tuhat neliteist äh, aastast alates peaks seda määratlema ka sellisel viisil ning leidma pikaajalised lahendused. olukord aga, mis puudutab järgmise aasta eelarvet sellele programmile, see ei ole kestlik ning äh, see kompromiss oleks vaja nüüd tõesti vastu võtta. kahekümnes liikmesriigis väheneks Äh, heategevuseks antav äh, raha äh, miljonite võrra ja meil jääks kaheksateist miljonit inimest, kes kannataksid seetõttu. ja eriti sellel kriisihetkel ei ole see vastuvõetav ja ma paluksin, et kolleegid toetaksid seda ajutist lahendust homsel hääletusel. oluline on aga rõhutada, et sellele kokkuleppele ei saa tugineda programmi tulevikus peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. homme hääletame me lühiajalise ajutise lahenduse üle, see ei ole pikaajaline lahendus, meil on vaja leida konkreetne vundament selle programmi tulevikuks ja rõhutan kolleegi sõnu, et tõesti, me peame tegema seda sotsiaalvaldkonna arvelt, mitte ÜPP valdkonnast suur tänu, nüüd poolteist minutit, äh, proua Kornelissen. suur tänu, juhataja. mul on väga hea meel, kompromiss lahendas väga olulise probleemi. tänu Hollandi valitsusele jõudsime me peaaegu selleni, et kaheksateist kõige, miljonit kõige vaesemat inimest oleks jäänud ilma igasuguse toiduabita mingil hetkel. kuid ma olen ikka veel mures tundub, et keegi ei mõtle väga konstruktiivselt, kuidas me saaksime toetada toidupankasid ja muuta nad sõltumatuks äh, toidutarnetest Euroopa Liidus ja siinkohal valitseb suur oht. liikmesriigid ei valmista neid toidupankasid äh, ette selleks, et äh, abi võiks lõppeda, nad lihtsalt eeldavad, et abi lõpp kestab edasi veel kaks aastat. kui me aga üritame jätkata samal viisil, siis oleme me sarnases olukorras ning toidupangad on täiesti sõltuvad ning vaesed võivad sattuda näljaohtu. meil on vaja muuta need toidupangad sõltumatuks, meil on vaja anda neile vajalikud vahendid, nii et nad ise saaksid koguda toitu, mis muidu ära visataks meil on vaja neile arvutikoolitust, arvuteid, teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning äh, luua kontakte, et toidupangad saaksid toimida ilma valitsuse toeta. me oleme lahendanud olukorra järgmiseks kaheks aastaks, nüüd aga on meil vaja selgust ka tulevasteks aastateks ning äh, nõukogu ja kolleegid, äh, soovin sellist lahendust võimalikult kiiresti. suur tänu! härra Tarabella on esitanud teile sinise kaardi küsimuse, kas võtate selle vastu? ma tahaksin küsida härra Laionilt äh, selle kohta, kes ütles, et peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastast peaksime selle programmi viima üle sotsiaalpoliitika valdkonda. see aga on liikmesriikide äh, pädevuses äh, majanduse kuuest paketti toetades, aga läheb see vastuollu me ei saa sotsiaalkulusid suurendada, sest nad peavad oma kulusid Äh, kontrolli all hoidma, me peame, jällegi võime loomulikult selle palli visata nende väljaku poolele, kuid samas aga ei suuda nad äh, sellega toime tulla, juhul kui härra Laion seda silmas pidas. ja ma sooviksin selle kohta täpsustust. härra Laion? jah, täpsustaksin härra Tarabellale. ma oleksin valmis viima selle liikmesriikide pädevusse, tunnistades aga, et see päris nii ei toimiks ma toetan komisjoni ettepanekut, et me võiksime seda teha liidu tasandil, samas aga läbi riiklike kanalite sotsiaalpoliitika valdkonnas. nüüd äh, üks minut, härra Wojtšikovski. E, suur aitäh, härra juhataja. tahaksin õnnitleda härra Sikerskit suurepärase raporti eest. toiduabi on äärmiselt vajalik ühest küljest levib vaesus igal pool Euroopa Liidus, on see, see on täitsa selge. selle talve jooksul on kuussada inimest juba surnuks külmunud. teisest küljest äh, ei ole meil ehk võib-olla tõesti toidu ülejääke, aga meil on probleeme toidu turustamisega, nii et ma leian, et eh, see programm peaks töötama. Poolas töötab ta üsna hästi ja minu arvates ei pea, ei tohiks seda peatada. nii et ma arvan, et selle jätkamine pärast aastat kaks tuhat kolmteist on põhjendatud, samas aga toetan härra Nikolsoni ja teisi inimesi, kes on öelnud, et seda programmi peaks rahastama sotsiaalpoliitika alt, mitte ühtse põllumajanduspoliitika alt seda põhjusel, et põllumajanduspoliitika eesmärgid on teised, me peame kaitsma toidu tootmist ning äh, tagama toiduga kindlustatuse, need on ühtse põllumajanduspoliitika peamised ülesanded, samas üleminekuperioodi jooksul peaks programm, programm säilima. suur aitäh, härra Wojciechowski, nüüd üheks minutiks äh, proua Suuber suur aitäh, härra juhataja. kõige viimased andmed Eurostatist, mis puudutavad aastat kaks tuhat kümme, näitavad, mil-, kui dramaatiline on olukord vaesuse ning sotsiaalse tõrjutusega. kakskümmend kuus koma üheksa protsenti lastest vanuses null koma üheksa aastat ning paljud vaesed inimesed eh, on allpool vaesuspiiri või vaesuse ohus peaaegu kakskümmend neli protsenti meie elanikkonnast on vaesuse piiril ja need numbrid kasvavad, tänapäeval on nad ilmselt juba veel kõrgemal. kärpemeetmete tõttu töötajad saavad vähem palka, töötus on suurem ning sotsiaaltoetused on vähenenud. ja selle taustal on isegi olulisem jätkata seda toiduabiprogrammi, et toiduabi oleks kättesaatav Äh, inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad, et inimesed, kes sõltuvad toiduabist ja need, kes on nüüd on muutumas sõltuvaks toiduabiks, ei äh, muutuks toiduvaesteks. Äh, me peame jätkama seda programmi antud äh, perioodil ja järgmisel perioodil aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on meil vaja vähemalt sama kõrget rahastatust iga-aastaselt viissada miljonit euro, eurot Euroopas aasta kohta. aitäh, proua Zuber ja nüüd äh, üheks minutiks härra Skotta. aitäh, kallid kolleegid, härra volinik. on äh, ainult mõistlik kasutada turgu selleks, et toetada vaeseid abivajajaid ja üks moodus, kuidas seda teha, on toidupankade kaudu. rahastame seda Euroopa Liidu eelarvest, äh, seda rahastavad ka liikmesriigid hiljuti oleme me heaks kiitnud raporti, mis äh, samuti tõstatas selle probleemi, et kõige vaesemad elanikkonnagrupid äh, ei saa ligipääsu toidule. nii et me peame panustama raiskamise vähendamisse ning samas aitama neid vaeseid inimesi. kohalikud algatused, mis äh, vaeseid toetavad, on, neid on palju, ma võiksin tuua terve hulga näiteid nii et me peame võimaldama, et see jätkuks selle programmi käigus kontek-, kontekstis, mida me hääletama hakkame. on inimesi, kes tahaksid spontaanselt äh, neid äh, asju algatada, aga ei leia õigeid kanaleid selle tegemiseks, me peaksime neid aitama. aitäh, härra Škota ja nüüd äh, kaheks minutiks härra Nikulescu, palun. suur aitäh, härra juhataja, tere pärastlõunat, härra volinik me mitte ainult ei peaks äh, väitlema selle toiduabiprogrammi poolt, peaksime ütlema, et isegi kui see tuleb viimasel hetkel, on see kompromiss äärmiselt oluline inimestele, kelle ees on konkreetsed raskused. Äh, juba kakskümmend viis aastat on olnud see programm, mis on näidanud, kuivõrd tõhus ta on kõige vaesemate ja kõige abivajavate aitamisel. paljud Euroopa inimesed on sellest viimaste aastate jooksul abi saanud Äh, mina tulen riigist, mis äh, on maailmas neljakümnendal kohal selliste raskuste poolest, kus inimestel on vaja toiduabi. nii et äh, peame näitama üles kaastunnet ja solidaarsust, tahaksin õnnitleda raportööreid kõik, kogu tema poolt tehtud tee eest, aga Euroopa Parlament siin peab hakkama mõtlema ka tulevikule, ehk siis et pärast aastat kaks tuhat kolmteist meil peab olema mõistlik äh, õiguslik alus, mille osas me oleme komisjoniga ühel nõul, see oleks esimene samm. peame mõtlema ka asjaolu üle, et äh, üks neljast inimesest äh, võib tulevikus sellest kasu saada. minevikus on Ameerika Ühendriikides olnud toiduabi eelarve umbes nelikümmend, kaheksakümmend miljonit dollarit, üks kaheksast ameeriklasest äh, on sellest programmist kasu saanud, nii et see puudutab äh, tootlikkust, kasvu, innovatsiooni tulevikus, ma olen kindel, et kui me leiame siin õiged lahendused, äh, siis võib see viia ka majanduskasvuni. toiduabiprogramm on nüüd töös olnud kakskümmend viis aastat ning peab eksisteerima inimeste jaoks, kes seda tõeliselt vajavad. aitäh, härra Nikolesco ja nüüd üheks minutiks härra De Castro suur aitäh, härra juhataja. härra juhataja, härra volinik, austatud kolleegid, mul on hea meel, et homme hääletame seda soovitust teisele lugemisele, mis puudutab toiduabi jaotamise äh, programmi kõige rohkem puudust kannatavatele inimestele Euroopas, see võimaldab jätkata programmiga pärast aastat kaks tuhat kolmteist. pärast kõiki neid kuid, pärast paljude inimeste pühendunud kaasatust, keda tahaksin tänada meie raportöör, aseesimees Sikerski, volinik Tšolos, me oleme suutnud saavutada olulise tulemuse, mis tähendab seda, et me ei eh, jäta kaheksateistkümmet miljonit vaest Euroopas saatuse hooleks. miljonid inimesed Euroopas on toetanud seda toiduabiprogrammi, on toetanud seda ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist, seetõttu meie algatus jätkub. me ei jää ainult homse hääletuse juurde, härra juhataja täielikult vastavuses Euroopa Kohtu otsusega leiame me, et Euroopa Liit peaks ka tulevikus eh, eh, saama üles näidata solidaarsust eh, kõige nõrgemate vastu meie ühiskonnas ja eriti arvestades, kuivõrd tõsine majanduskriis hetkel käimas on. aitäh, härra De Castro ja nüüd üheks minutiks härra Eelvard. aitäh, ma tahaksin tänada raportööri äh, tugeva töö eest siin küsimuses, äh, reageerides kiiresti, tagades, et äh, MTÜ-d, Euroopa kodanikud, kes sõltusid sellest programmist, ei jäänud saatuse hooleks aastal kaks tuhat kaksteist, kolmteist. julgustasin Euroopa Liitu näitama üles mõistvat suhtumist ning kaastunnet ja seda programmi jätkata mul on hea meel, et see programm on garanteeritud veel kaheks aastaks, aga need kolmteist miljonit inimest, kes sõltuvad sellest programmist, ei leia kahe aastaga alternatiivi. Need äh, inimesed, nende inimeste hulk, kes vajavad toiduabi, arvestades praegust majandusolukorda, ilmselt suureneb ja me peame jätkama selle programmiga, et tagada, et need, kes on toiduvaesuse riskis, saaksid ligipääsu toidule. seda peame jätkama Äh, arutelusid, mis puudutavad erinevaid probleeme seoses pädevustega ja nii edasi, aga see on kõik väga hea, aga inimesed siiski sõltuvad sellest. meil on paigas kava, kuidas toiduabi jagada, miks seda muuta, lihtsalt sellepärast, et meil on mingi ideoloogiline vastuseis. Äh, siin selle toiduga käivad kaasas, toiduabiga käivad kaasas konkreetsed tulemused. me peame koheselt parandama olukorda nende heaks, kes ei saa endale lubada iseenda ja oma perekonna toitmist. un minuto la señora suur tänu ja nüüd äh, proua Telli, üks minut. tänan, härra volinik. Äh, üle neljakümne kolme miljoni inimese Euroopas on ohustatud äh, toidupuudusest ja me loomulikult toetame praeguse süsteemi pikendamist kaks tuhat kolmteist lõpuni. väga oluline on et äh, vaesemad saaksid endiselt äh, abi vastavate organisatsioonide kaudu, aga küsimus on selles, mis juhtub pärast aastat kaks tuhat äh, kolmteist. meil on vaja vahendeid, et vähendada vaesust Euroopas veerandi võrra ja ühtekuuluvuspoliitika raames tuleb seda programmi pikendada liikmesriigid, kellel on vajadus, peaksid saama seda abi kasutada, aga ühel tingimusel. meil peab olema korralik eelarve, et mitte keegi ei jääks sellest programmist välja, see on Euroopa rahvastevahelise solidaarsuse märk. kodanikel on õigus tasakaalustatud ja tervislikule toidule ja ainult eh, niimoodi on meil võimalik äh, tagada, et tulevikus on vähem inimesi, kes vajavad üldse toiduabi. proua Görling, üks minut, palun. tänan, juhatus. toidu kättesaadavus kõigile on loomulikult äh, tähtsaks küsimuseks igas tsiviliseeritud ühiskonnas. see on minu jaoks äh, täiesti selge, aga antud ettepanek on mulle problemaatiline selles mõttes, et äh, siin eeldatakse, et viissada miljonit eurot on piisav vastus äh, vaesusega võitlemiseks. minu arvates peaks selliste meetmetega tegelema liikmesriigid ja kui me sellise programmiga jätkame, siis see ei ole mitte märk edust, vaid sõltuvuskultuurist, mis tuleks ära lõpetada kui me jätkame selle programmiga solidaarsuse sildi all, siis me ei tee mitte midagi selleks, et edendada tõhusat ja tootlikud äh, toiduainete äh, tootmist kogu Euroopas. tänan. tänan, proua Görling ja üheks minutiks saab sõna härra Simanski. härra president, juhataja nende inimeste arv kasvab, kes vajavad toiduabi ja see on majandus- ja finantskriisi tulemus. ma olen arvamusel, et programmi tuleks jätkata eelkõige praktilistel kaalutlustel me ei asenda siin riiklikku abi, vaid äh, me pakume täiendavat äh, abi ja solidaarsust Euroopa Liidu eesmärkidest lähtuvalt. me võitleme vaesuse vastu, aga on illusoorne mõelda, et meil õnnestub vaesus ära kaotada, me oleme silmitsi sotsiaalsete probleemidega, Euroopa Liit ei tohiks sellest programmist lihtsalt loobuda, tuleb tagada et heategevusorganisatsioonid saaksid juba sel aastal oma tegevusi läbi viia, arvestades äh, praegust keerulist majandusolukorda. tänan, härra Šimanski, poolteist minutit, proua Klaas. tänan, kaksteist, kaheksateist miljonit eurooplast kannatavad närja all ja sõltuvad toiduabist, seda ei tohi Euroopas lubada see programm, millest me praegu räägime, on välja kasvanud sellest ajast, kui meil olid põllumajandustootmise ülejäägid. ÜPP-d oleme me muutnud, aga programm on jäänud nüüd üleminekuaega, pakutakse välja aastani kaks tuhat kolmteist. küsimus on selles, mis tuleb pärast tuleb paika panna pädevused. Euroopa Liidu äh, põllumajanduspoliitika ei saa pakkuda sotsiaalabi. iga riigi ülim ülesanne on tagada oma rahva elementaarne toiduga varustatus, aga härra Tarabella, see ei välista mitte mingil juhul Euroopa solidaarsust toetusprogrammid äh, tuleb viia läbi riiklikul tasandil, siis nad on kestlikud ja vaeste inimeste olukorda tuleb paganda, parandada pikas perspektiivis. härra volinik, kutsuge liikmesriikide esindajad ümarlaua taga, taha, et koos lahendada see vaesuse probleem ja samas äh, toiduainete äraviskamine on äh, täiesti häbiväärne ligi, ligi äh, viisteist protsenti toiduainetest maandub prügikastis meil tuleb äh, korralikult äh, ümber käia äh, toiduga ja kui üks kolmandik inimestest ei oska enam ise süüa teha, siis pole ime, et inimesed ei suuda ennast ära toita, siin on tegemist eetilise, aga ka sotsiaalse ja majandusliku probleemiga. tänan, proua Klas ja üheks minutiks saab sõna härra Tarabella. üks hetk, ütleb juhataja härra Tarabellale proua Klaas, teile on esitatud siin sinise kaardi küsimus ehk soovitakse seda esitada, olete poolt, olete vastu? härra Ena, osad ei oska tõesti süüa teha, nad ei oska ka toiduaineid kasutada. see tähendab, et nad raiskaksid toiduaineid aga kuidas äh, ennast ära toita, kui ei ole raha, et toiduaineid osta? sellegipoolest äh, on äh, soodsam ja tervislikum toituda põhitoiduainetest ja seda tuleks inimestele õpetada. kartulist ja porgandist on võimalik teha vägagi tervislik toit, niimoodi me saame ka võidelda vaesuse ja nälja vastu Euroopas härra Tarabella, teil on sõna, palun. ma ei taha siin nüüd midagi kulinaarselt öelda, aga ma olen kurb olen kurb sellepärast, et me üldse selliseid arutelusid pidama peame, sellised arutelud ei peaks olema vajalikud. me räägime viiesajast miljonist eurost, mis on eelarves juba olemas, mida on võimalik kasutada mitmeti Euroopa Kohtu otsuse põhjal, aga meil on võimalik äh, panustada see raha ka sellesse, et leevendada kuueteist miljoni eurooplase olukorda, kes ei saa iga päev piisavalt süüa me peaksime seda eelarvet kaitsma, nagu juba öeldi, miljardeid on makstud äh, pankadele ja nüüd äh, ei taheta anda viitesadat miljonit eurot vaesuse vastu võitlemiseks ja ei soovita seda meedet pikendada pärast kaks tuhat kolmteist härra volinik, suur tänu teile seni tehtu ja öeldu eest, aga homme algab võitlus selle nimel, et programm säiliks ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. suur tänu. härra Paksast järgmist kõnelejat saalis ei ole, siis saab sõna proua Toia üheks minutiks. A questo risultato, a questo aitäh, mul on hea meel, et me oleme leidnud selle positiivse lahenduse ülemineku ajaks ning loodetavasti leitakse ka lõplik lahendus äh, finantsraamistikus, et meil saaks olema kiire ja põhimõtteline lahendus. probleemid üha suurenevad, sest äh, äh, uusvaeste arv suureneb nad ei suuda piisavalt toitu osta selleks, et ennast ära toita, ma räägin siin üksikvanematest, kellel on lapsed, eh, lahku läinud vanemad, eakad ja haiged. nälg on Euroopas esile kerkimas, me ei saa olla kindlad ja jääda loorberitele puhkama, eeldades, et see probleem kaob ära mõned viitavad sellele, et tegemist on solidaarsused, mõned ütlevad, me peame õpetama inimestele, kuidas süüa teha, jah, me võime neid teha, kui me oleme õpetanud inimesi toiduga toime tulema, siis alles võime toiduabi ära lõpetada, aga mitte enne. me soovime õiglast ja solidaarset Euroopat. suur tänu, proua Toia, nüüd eh, üks minut, härra Tabadži austatud äh, kolleegid, on õnn, et äh, vaesed ja nälja all kannatajad ei pea seda arutelu kuulama, muidu nad viska-, vihkaksid Euroopa Liidu institutsioone ja parlamenti veelgi enam. tänane arutelu on häbiväärne ja ma tahaksin kõigi tähelepanu juhtida sellele, et äh, põllumajandusvaldkonna olukord Euroopas ei ole väga hea oleks tõesti väga hea põllumajandussektori mainele ja prestiižile, kui me ei rõhutaks põllumajanduspoliitika, sotsiaalpoliitika eraldamisele teineteisest. meie, kes me tegeleme põllumajanduspoliitikaga, teame, et esimeses sambas on väga palju sotsiaalseid elemente ja need, kes ütlevad, et äh, see nii ei ole, valetavad vaeseid ja nälgivaid inimesi ei huvita see, kas neid aidatakse sotsiaalpoliitika või põllumajanduspoliitika kaudu, nende jaoks on oluline saada toiduaineid. nii et need, kes tegelevad põllumajanduspoliitikaga, palun ärge äh, viidake sellele eraldamisele ja ärge takistage vaeste aitamist. Äh, proua Plinkevitš, juurde üks minut. suur tänu, juhataja mul on väga hea meel, et me suutsime leida kompromisslahenduse, mida me saame heaks kiita, mis võimaldab meil programmiga järgmised kaks aastat jätkata elme, enne tulevast finantsraamistikku. ning me suudame enim puudust kannatavatele isikutele tagada abi. ja oluline on see, et see raha tuleb Euroopa Liidu eelarvest ma toetan seda põhimõtet, et raha peab kasutama Euroopa Liidus toodetud toiduainetele, mitte importtoiduainetele. väga oluline on säilitada abi olemasoleval tasandil nüüd majanduskriisi ajal, sest vaeste arv on hiljuti kasvanud me peame kokku hoidma, aga me ei saa teha seda toiduabi arvelt. me mõistame, et äh, puudust kannatavate arv ei ole kriisi ajal vähenenud. kui me seda abi vähendaksime, siis keeraksime selja oma inimestele ja me kalduksime kõrvale oma eesmärkidest. kõnelejad katk-, katkestatakse. suur tänu, nüüd üks minut äh,, proua Grelier suur tänu! jah, me peame arvestama sellega, et liikmesriigid on tõesti lõpuks suutnud tagada selle programmi lähitulevik äh, enim puudust kannatavatele. see puudutab miljoneid inimesi, kes äh, kriisi tulemusel on veelgi suuremasse hätta sattunud. me peame tegelema ka programmiga tulevikus, kahjuks eh, Euroopa Liit ei hakka siis eh, toetama sotsiaalpoliitikat. me peame ka tagama solidaarsuse ja õiguse inimväärikusele. Eh, kõnelejad ka katkestatakse. lugupeetud juhat-, juhataja palub kõnelejat aeglasemalt kõneleda juhataja vabandab, palun rääkige aeglasemalt. ma üritan, nagu ma ütlesin, siis inimväärikus on Euroopa Liidu põhiõigus ja see on alanduse vastand. vaatasin Kreeka inimesi, Euroopa kodanikud peaksid suutma ennast ära toita, neil peaks olema peavari pea kohal ja nad ei peaks sattuma vaeste riikide hulka, meil on vaja konkreetseid lahendusi selleks, et leida vastused nendele eesmärkidele Euroopa Liidus. suur tänu, nüüd äh, proua Kadenbach, üks minut. juhataja, volinik, ühelt poolt äh, tunnen ma kergendust, sest äh, leiti õiguslik alus ja saadi üle sellest küünilisest ettekäändest, äh, mis takistas äh, seni toiduabi andmist. aga nüüd pärast aastat kaks tuhat kolmteist on asi ebaselge. praegu me tegeleme nagu haiguse sümptomite, mitte põhjustega. osad riigipead just äh, edendavad seda poliitikat, mis toob äh, kaasa vaesust. ega vaesus ei ole looduskatastroofide tulemuseks, vaid finantskatastroofi tulemuseks ja see, milliseid otsuseid me siin Euroopa tasandil vastu võtame, aitab äh, ka kaasa puuduse tekkimisele, meil on vaja panustada sissetulekute tagamisele, haridusele äh,, ja ehk me saavutame siis üks päev olukorra, kus me ei pea enam toiduaineid jaotama, aga tuleb tegeleda põhjustega, et vaesus päris ära kaotada. väga hea, nüüd äh, vaba mikrofon. meil on kaheksateist äh, kõnesoovijat. põhimõtteliselt peaks sõna saama viis inimest üritan aga leida mingisuguse kompromissi, jagan selle kahega ning äh, sõna saavad äh, kaheksa nüüd härra Dias de Mira, palun. suur tänu, kordaksin veel kord seda, et toiduabi ei saa pikendada lõpmatuseni. see on seotud solidaarsusega just kriisi ajal kuidagi ei saa õigustada negatiivset otsust praegusel hetkel, me teame, millised on äh, arvud, mida tähendavad äh, õiguslik alus ja vahend, igasugused vahendid ja nende probleemid vaestele, me ei saa seda neile selgitada, me ei saa õigustada seda, et me ei saa neile, neid toetada või me lõpetame nende toetuse võrreldes varasemaga, see, sellel ei ole õigustust, ma soovin siin õiglust ja kaastunnet, me ei saa seda raha vähendada viiesajalt miljonilt ning see ei puuduta kriisi, see on neile ülioluline, tegemist on kõige haavatavamate kodanikega, meil on kodutuid, kellel ei ole energiat ega ravimeid ega toitu, palun äh, nõukogul äh, reageerida, ärge jätke vaeseid äh, saatuse hooleks ja nõukogus ei ole ühtegi vaest. suur tänu, Dias de Meira ja nüüd proua. järgmine kolleeg, palun. suur tänu. tegemist on poliitilise, majandusliku ja sotsiaalprobleemiga. Euroopa peab äh, vaesuse probleemiga tegelema ja seda konkreetselt. jah, äh, rahastamine on üks küsimus. Äh, me ei saa kuidagi seda programmi lõpetada, vaeseid ei huvita seda, kas abi tuleb Sotsiaalfondist või ÜPP-st. kriis Euroopas muudab elamistingimused hullemaks väga paljudele meil on vaja leida lahendus selleks, et pakkuda neile abi kestlikul viisil. vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on olulised teemad Euroopa Liidus. tuletaksin teile meelde, et ka poliitikud peaksid olema vastutustundlikumad. me peame tagama seda, et igaüks annab oma panuse, meil on toidumäed, mis lähevad prügikasti ja nendega peaksime, sellega peaksime tegelema. nüüd härra Puvje. härra Puve, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. mitmed ütlevad, et toiduabil ei ole mingisugust seost ÜPP-ga, mina ütlen sellele ei ühine põllumajanduspoliitika äh, puudutab ka toiduga kindlustatust. Äh, üheks eesmärgiks oli tagada mõistliku hinnaga toodang meie kodanikele. tegemist oli äh, ühe esimese integreeritud Euroopa poliitikaga ja selle eesmärgiks oli tagada toiduga kindlustatus me oleme viinud vahe viissada miljonit selleks, et rahastada ITER-it, aga samas, kui me ei suuda pakkuda abi meie vaestele, meil on peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat vaja konkreetset seost ÜPP ja sotsiaalpoliitika vahel selleks, et tagada vajalik abi vaestele me peame tegema kõik need jõupingutused selleks, et vaestel oleks otsene juurdepääs meie toidu tootmisele. suur tänu, härra Rubiks, palun palun, härra Ruubiks, teil on sõna. aitäh, esimees üheskoos miljonite vaestega, kes Euroopa Liidus elavad, on mul väga hea ja ma olen tänulik, hea meel ja olen tänulik ähm, nõukogule, et me oleme saavutanud kokkuleppe toiduabiprogrammi üle. tegemist ei ole mitte ainult toiduabiga vaestele, see on ka oluline meie põllumajandusele näiteks eelmisel aastal Lätis sada kaheksakümmend viis tuhat inimest ehk siis iga kaheteistkümnes inimene, kes äh, oli seotud selle tegevusega ja just tänu sellele võin ma öelda, et programmi peaks jätkama ka tulevikus ja ma leian, et me peaksime võt-, kasutama toitu sekkumisvarudest ning sada protsenti peaks tulema see rahastamine Euroopa Liidu eelarvest. me peaksime kasutama Euroopa Liidus toodetud äh, toiduaineid. suur tänu, härra Paska, palun! suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik nõukogu on jätkuvalt blokeerinud toiduabiprogramme kõige enim puudust kannatavatele juba aastaid ja lõpuks oleme nüüd hakanud arutama seda küsimust, et toiduabiprogramm saaks jätkuda kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aastal. ajutine lahendus ning äh, nii mitmedki parlamendi poolt tehtud muudatusettepanekud on äh, heaks kiidetud Euroopa Liidu päritolu toiduainetes ja muud ettepanekud, meil ei ole vaja enam pikendada programmi vastuvõtmist uute muudatusettepanekutega. me peame suutma leida vahendeid selleks viiesajaks miljoniks ning tagama toidu jagamise selleks, et võimalikult paljud sellest kasu saaksid. samas aga, härra volinik, me peame jätkama tööd selleks, et et peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat oleks meil uus ähm, struktuur selleks, muidu äh, ei suuda me tagada enim puudust kannatavatele selle toiduainete jagamise. suur tänu, härra Paska. härra Kalinovski, palun. suur aitäh, härra juhataja. härra volinik äh, vastupidiselt sellele, mida mõned inimesed arvavad, ei ole Euroopa Liit mingisugune edu ja rahu oas. kahjuks tähendab majanduskriis seda, et inimesed on mures, nad äh, paluvad abi, sest äh, paljud inimesed äh, Euroopas, paljudel inimestel Euroopas on raskusi oma perekondade toitmisega. toidete jagamise programm on äärmiselt oluline, selle kinnitab ka asjaolu, et kaheksateist miljonit inimest Euroopa Liidus vajavad seda programmi ja need ei ole mitte ainult abitud, kodutud ja töötud inimesed. meenutagem, et äh, nelikümmend miljonit kodanikku elavad vaesuses ja veel neljakümnel miljonil on oht langeda vaesuspiirist allapoole. seetõttu on mul väga hea meel, et Äh, institutsioonid on lõpuks ometi suutnud kokku leppida töötava lahenduse osas, inimesed, kes abi vajavad, ei ole huvitatud õiguslikust alusest. Äh, aitäh, härra Kalinovski, nüüd proua Smolkova, palun. aitäh, juhataja. ligipääs toidule peaks olema iga kodaniku põhiõigus, aga statistika näitab, et asjad niimoodi ei ole. aastal kaks tuhat kaheksa kasutas toiduabi kolmkümmend miljonit inimest kaheksateistkümnes liikmesriigis, kolmteist miljonit inimest kaheksateistkümnes riigis, aastal kaks tuhat kümme oli see juba kaheksateist miljonit ning hetkekriis ning kõrgem töötuse määr tähendab seda, et on rohkem vaeseid, on rohkem inimesi, kes nüüd sõltuvad toiduabist ja see on ka põhjus, miks see programm peaks ka tulevikus äh, jääma nende jaoks, kes vajavad selliseid programme, aga sellise programmi puhul on oluline, et see ei oleks mitte ainult ligipääsetav, vaid ka see, et sealt jaotatakse abi tõhusalt, näiteks Slovakkias läheb jaotamisega äh, tihtipeale liiga kaua ja sellega kaasneb palju arusaamatust, nii et see seab ohtu kogu progressi, seetõttu leian ma, et see ahel peaks olema nii lühike kui võimalik ja väga tõhusalt organiseeritud. aitäh! aitäh, proua Smolkova! Äh, proua Antonescu, palun! härra juhataja, härra volinik. Äh, toiduhindade kasv viimase paari aasta jooksul on muutnud asjad Euroopa kodanike jaoks äärmiselt keeruliseks. Äh, majanduskriis Euroopa Liidus on tähendanud seda, et paljud äh, inimesed on haavatavas olukorras, neil on raskusi. selle programmi jätkumine on äärmiselt oluline, arvestades praegust majanduslikku ja poliitilist konteksti ja sellest on tõelist abi ja toetust kaheksateistkümnele miljonile eurooplasele, samas ei ole tal mingit erilist mõju riiklikele eelarvetele. üleminekumeetmed, ajutised meetmed on väga vajalikud, see on lepitusprotsessis kaheks aastaks kinni jäänud, aga tahaksin tänada volinik Tšolost nende pingutuste eest, mida on teinud tema ja komisjon tahame, me peame selle abi uuesti alustama nii kiiresti kui võimalik Euroopa Liidu inimeste jaoks, me peame seda laiendama ka järgmistesse finantsperspektiividesse. aitäh. ja viimaseks kõnelejaks äh, härra Obermeier. tänan, juhataja minu äh, koduriigis ütleme me, et see, kes aitab kiiresti, aitab äh, topelt nii palju ja väga hea, et me nüüd oleme edasi liikunud toiduainete jaotamisega, aga samas ähm, ülejäägid äh, vähenevad ja tihtipeale toodetakse ülejäägid seal, kus ei ole toidupuudust, siis tulevad transpordikulud, ladustamiskulud, nii et äh, me peaksime kindlasti töötama välja tulevikus paremad ja paindlikumad äh, programmid. ma ei pea siin silmas äh, põllumajanduskombinaate kommunistlikus stiilis, vaid äh, ma pean selliseid äh, struktuure silmas, mis aitavad puudust kannatavaid inimesi ja samas tulevad kasuks ka põllumajandusele. me kindlasti ei saa vaesust ära kaotada, pigem vastupidi, me oleme silmitsi järjest suurema vaesusega ja ka tulevikus tuleb selliseid programme kindlasti kasutada. suur aitäh, härra Obermeier ja nüüd eh, härra volinik, palun. suur aitäh, härra juhataja, daamid ja härrad, teeksin ainult paar kommentaari. toiduabiprogramm eh, kõige rohkem puudust kannatavatele on eh, selline kahepäine ühtse põllumajanduspoliitika eesmärk. ühest küljest tahtsime me tagada pideva äh, inimväärse sissetuleku põllumeestele, seega see sekkumismehhanism tur turgudel, teisest küljest tahtsime pakkuda ligipääsu toidule kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. ja see on ka põhjus, miks meil selline sekkumismehhanism on, ehk siis selle asemel, et äh, neid hävitada, tahtsime äh, aidata kõige rohkem puudust kannatavaid ühtne põllumajanduspoliitika on arenenud, sellega oleme me arendanud välja ka instrumendid põllumajanduspoliitika sees ja see on põhjus, miks Euroopa Komisjon teeb ettepaneku säilitada see programm, sest eh, isegi kui ei ole enam neid avalikke varusid, siis eh, tekib siiski probleem ligipääsuga toidule teatud Euroopa Liidu kodanike jaoks. seda probleemi ei ole veel lahendatud ja seetõttu saab ka komisjon neid programme jätkata Euroopa sotsiaalpoliitika raames ei ole tõsi, et Euroopa Liidus ei ole sotsiaalpoliitikat, meil on Euroopa Sotsiaalfond ju ometigi. mitte ainult Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon ei ole seotud sotsiaalpoliitikaga Euroopa Liidus, liikmesriikidel on samuti nad olemas, aga me saame siingi neid aidata. vastuseks nendele, kes ütlevad, et sellel programmil ei ole pärast aastat kaks tuhat kolmteist tulevikku, tahaksin ma öelda, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku jätkata selle eelarvereaga äh, sotsiaalpoliitika raames ning see eelarveotsus on jõudnud nõukogu ja parlamendi laudadele, nad peavad selle koha pealt otsustama ja pärast selle otsuse tegemist, mis puudutab ka eelarve tulevikku, kasutab Euroopa Komisjon loomulikult oma õigust ja kohustust algatada seadusandlust ka siin valdkonnas. see on vastus äh, siin selles küsimuses see muidugi ei tähenda seda, et nüüd, kui see programm läheb soots sotsiaalpoliitika alla, ei peaks me siin mõtlema toidu raiskamise ja selle probleemi peale, äh, toitumisharjumuste peale. komisjon peab selle küsimuse üle veel mõtlema ja tuleb parlamendi juurde kindlasti nende küsimustega tagasi ja äh, kokkuvõtteks ja lõpetuseks vastus härra Ägnule, kes äh, tegi märkuse meile, me ei ole kunagi palunud, et põllumehed toodaksid vähem, me oleme palunud, et nad toodaksid paremini ja ma arvan, et see on üsna intelligentne lähenemine, mitte rumal, nagu teie arvates see seda on. härra Stojanovile sooviksin ma öelda, et Bulgaaria ei ole sellest toiduabiprogrammist veel kasu saanud ja kui see niimoodi on, siis see on Bulgaaria valitsuse teha. me ei saa sundida liikmesriike osalema nendes programmides, aga liikmesriikidel on võimalus osaleda, kui nad seda soovivad. niisiis tahaksin teid veel kord tänada selle toetuse eest, mida te olete väljendanud sellele programmile. ja mul on väga hea meel, et selle otsusega saame me nüüd vähemalt järgmise kahe aasta jooksul programmiga jätkata suur aitäh, härra volinik ja nüüd annan kokkuvõtteks äh, sõna härra Sokkerskile. suur tänu. mul on hea meel suure toetuse üle toiduainete jaotamise programmile, millest saavad kasu enim puudust kannatavad isikud Euroopa Liidus. ma tänan komisjoni pühendumuse eest sellele programmile ja reformile. lahendused, mida välja pakutakse, puudutavad äh, konkreetselt seda programmi. Euroopa Kohus äh, viitas ka õiguslikule alusele, äh, mitte põhimõttele või vajadusele toiduaineid jaotada. nii et Euroopa Kohus juhtis tähelepanu ainult õigusliku aluse puudulikkusele. see aga ei huvita puudust kannatavaid inimesi, selle küsimusega peab tegelema Euroopa Parlament. programmi kasutavad need riigid, kes on selle kasuks otsustanud, nagu ka volinik ütles, nüüd on madalam sekkumis äh, tase, see kehtib aastani kaks tuhat kakskümmend. ja ma loodan, et ka parlament teeb enda poolt kõik vajalikku. me peame kindlasti tagama programmi korraliku rakendamise, et saavutada häid tulemusi ja liikmesriikidest meil on juba häid tulemusi. oluline on kindlasti suhelda nende organisatsioonide ja ühingutega, kes konkreetselt puudust kannatavaid inimesi aitavad, et kuidas äh, tulevikus oma tööd veelgi paremaks muuta. ja kindlasti tuleb teha koostööd ka vastavate liikmesriikidega. isikud, äh, kellel on praegu toiduabi vaja,